niisiis, istungjärk jätkub ja äh, eilse koosoleku protokoll on välja jagatud, kas kellelgi on midagi lisada või on selle kohta mingeid tähelepanekuid, palun? või siiski mitte? jah, tundub, et